proua raportöörile. proua Köns, palun. ja nüüd tuleme hääletuste selgituste juurde. ma tahaksin kõigepealt härra Patricellole sõna anda üheks minutiks, palun. presidente härra president. L'onorevole Patriciello. Sì, presidente. Prego. härra Patriciello. ma tahaksin paluda kolleege, et kui te soovite lahkuda, tehke seda võimalikult kiiresti, selleks et härra Patriciello saaks oma hääletuskäitumist selgitada. võib-olla ootame paar sekundit, enne kui anname sõna härra Patricellole. Prego, prego. Caro presidente, cari colleghi. härra president, kallid kolleegid, ma tervitan raportööri tehtud head tööd ja tänan kõiki, kes aitasid kaasa selle raporti valmimise. mikrokrediidid on väga tähtsad just väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ja ka inimestele, kes viimastel aastatel on oma töökoha kaotanud. kolm miljonit töökohta on kaotatud, pankadel on raskusi laenude andmisel. seetõttu on vastu võetud äh, meede väga tähtis ja mõistlik, on võimalik töökohti luua, on võimalik avada allikaid Äh, finantseerimisallikaid ja ma arvan, et see uus meede toob endaga kaasa tõukeid äh, uute töökohtade loomiseks, soodustab seda. Äh, rahastatakse koolitamist, väljaõpet ja niimoodi on meil võimalik ka noori inimesi sellistesse investeerimisprogrammidesse kaasata. meedet tuleb võimalikult kiiresti ka kasutama ja rakendama hakata, selleks et ettevõtetele tuult tiibadesse anda ja meie majandust toetada. suur tänu, härra Patricello, ütleb härra president. härra Stojanov, palun, üks minut. председателю аз гласувах за доклада за финансовите мерки aitäh, härra president, ma hääletasin selle raporti poolt, ma arvan, et see on väga, väga sobiv sellel hetkel ning ma arvan, et sellel on väga hea mõju, kui see vastu võetud, kuna, kui see võetakse vastu ka minu riigi heaks, kuna praegu me näeme väga, väga ebasobivat, ebasoodsat majanduskliimat, inimesed inimestel on raskusi laenude saamisega äh, pankadest ning ma tunnen, et pangad äh, otsivad igasuguseid vabandusi mitte anda krediiti. kui krediiti antakse, siis väikese ja keskmise suurusega ettevõtted äh, peavad esitama pangale äh, garantiisid saja viiekümne protsendi ulatuses, seetõttu ma arvan, et parlament oli äh, väga asjalik ning ma loodan, et äh, see seadus äh, aitab nii globaalset majandust kui Bulgaaria majandust. aitäh. nüüd proua Toots, üks minut. Uh, härra president ma tahan äh, teha selgeks seda, et äh, ma saan aru, et väikeste ettevõtete aitamine on väga hea idee ning sellega tuleks edasi minna, ma arvan, et seda peaks tegema äh, siseriiklike valitsuste tasemel. mul on mure sellise ettepaneku pärast, sest see raha, mida antakse, antakse välja ning kuidas toimub tagasimaksmine. ma tahaksin julgustada siseriiklikke valitsusi tegema kõik, mis võimalik väikeste ettevõtete toetamiseks. see on majanduse selgroog ning äh, kui me teeme, me peaksime tegema võimalik, võimalus, andma võimalused äh, need fondid avada riiklikul tasemel. aitäh, proua Toots, härra Said Kamal. aitäh, härra president, äh, ma tahaksin selgitada oma hääletust. me toetasime seda ettepanekut, ma arvan, et see on väga oluline, et me toetame ettevõtjaid üle kogu Euroopa Liidu selleks, et aidata neid, et luua töökohti ja luua rikkust ja aidata välja vaesusest inimesi. ma olen samuti tänulik, et me ei võtnud et me, et me võtsime olemasolevast eelarvest raha, mitte ei teinud uusi kulutusi. siiski ma pean rõhutama seda, et me peame olema väga ettevaatlikud siin, kui me räägime maksumaksjate rahast. minu oma valimisringkonnas äh, on, ma, ma tean mikrokrediidi äh, varastamisvõimalusi mis aitab äh, näiteks äh, äh, ebasoodsates olukordades olevaid ühiskondi, aga see on oluline sellises olukorras, et, et, et me suurendame juurdepääsu küll mikrokrediidile, kuid me ei vähenda teisi võimalusi ja ei te, tee neile takistusi. aitäh. härra Pallone, palun tutti noi siamo d'accordo sul problema del microcredito eh, però dobbiamo et me kõik eh, nõustume mikrokrediidi teemaga, kuid me peame rääkima ka finantskohtadest eh, ning me peame suurendama seda, samuti me peame olema tähelepanelikud, mitte ületada teiste, ületada siis fonde teises suunas. mikrokrediit äh, loodi selleks, et äh, toetada kõige vähem äh, soodsaid äh, sotsiaalseid partnereid. riigid, kus va-, mis, kus vajatakse seda kõige rohkem, on sellele ka selline teatud kultuuriline lähenemine selleks, et saada neid laene. Need instrumendid peaksid olema eelkõige valitsuse kohustus valitsused on juba näiteks äh, midagi loonud sellist näiteks Prantsusmaal ja Saksamaal, kuid see vajab äh, ka teatud äh, kultuurilist lähenemist, kuid tõsine probleem, mis on Euroopas, ei ole lihtsalt finantseerimise küsimus või finantside saamise küsimus. mida me peame mõtlema siin, kui me sellise rahastu loome, on, et me saaksime selle raha just äh, kõige vaesematele inimestele selles ühiskonnas. istung on lõppenud ning me alustame kell kolm uuesti, head lõunat!